nüüd oleme kuulnud kolmekümne kaheksat küsimust ja vastust ja nüüd on volinikukandidaadil lõpetuseks veel viis minutit, et öelda oma lõppsõna. Uh, suur tänu, esimees. ma tahan südamest tänada teid kõiki, lugupeetud parlamendisaadikud, kõikide küsimuste eest mis eh, selgelt tõestasid, et nii transpordi kui ka intrekomisjoni liikmed on tugevad eksperdid, on väga pühendunud oma tööle ja on tõeliselt huvitatud Euroopa kodanike tõeliste murede lahendamisel. ma tean, et paljud teist on varem juba töötanud transpordi valdkonnas, teie seas on endisi transpordiministrid, endisi komisjoni liikmeid, kes vastutasid selle valdkonna eest või on olnud aktiivsed parlamendisaadikud, kes on tegelenud transpordiküsimustega pikki aastaid. ja ma arvan, et see on hea uudis Euroopa kodanikele sest transpordi ja kosmose valdkonnas saavad järgmised viis aastat olema kriitilise tähtsusega. ja ma seostaksin selle ka äh, härra Oiheli küsimusega, sest ta küsis, äh, kuidas ma näen Euroopa tulevikku ja transpordi ala tulevikku. ma saan samuti öelda, kuidas Euroopa Komisjoni eh, viie aasta pärast ja tema tööd hinnatakse? ma usun, et selleks kasutatakse lihtsaid kriteeriume, kas meil on õnnestus taastada majanduskasv, kas me aitasime eh, luua uusi töökohti, kas me valmistasime Euroopa ette selleks tugevaks konkurentsiks eh, ülemaailmastuvas maailmas ja väga oluline on, kas me tegime seda euroopalikult keskkonnasõbralikult, jätkusuutlikult, pennes kõigitest sotsiaalsetest normidest. ja ma arvan, need saavad olema rasked küsimused, millele vastata, sest iga Euroopa kodanik saab olema parim kohtunik meie poolt antud vastuste hindamisel nende olulistes poliitilistes aspektides. kuid ma usun, et Euroopas on olemas kõik vajalikud koostisosad selle saavutamiseks ja ma usun koos teiega, kui me ühendame oma jõud, suudame ka seda saavutada. väga paljude teist ma tegin koostööd ka praeguse ametiajal ja te teate, et ma olen alati hinnanud kõrgelt koostööd Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. Need on kaks tõeliselt euroopalikku institutsiooni ma praeguses ametiajas, ma töötasin väga tihedalt koos esimeste konverentsiga, õiguskomisjoniga, AFCO komisjoniga ja ma olen valmis kasutama samasugust suhtumist tiheda struktureeritud koostöö edendamiseks mõlema komisjoniga. väga palju on vaja teha, ma usun, et meie ühine tegevuskava on väga äh, pikk, väljakutsed on väga suured kuid ma usun, et meil Euroopas on võimalusi ja potentsiaali nendega tegeleda. kui te minule, kui te mind toetate, siis ma olen valmis neid koos teiega ka uurima. ja mit diesem statement kommen wir zum ja selle sõnavõtuga olemegi jõudnud tänase kuulamise lõpuni. suur tänu kõigile kolleegidele, kõigile saadikutele väga asjakohaste küsimuste eest, mis puudutasid äh, transpordi ja kosmosepoliitikat, suur tänu muidugi ka volinikukandidaadile härra Šeftšovitšile vastuste eest ma meenutan koordinaatoritele ja aseesimeestele, et selle kuulamise hindamisega tegelev istung toimub homme kell üheksa kolmkümmend hommikul ASB üks G kaks on ruuminumber. jah, see istung, koosolek toimub kinniste uste taga. eesistuja tänab lahkelt ka tõlke nende suurepärase töö eest ja vabandab, et aega läks veidi üle Sie merken, die Arbeit wird gewürdigt für diese lange Nachtsitzung. Te märkate, et me ka tunnustame teie tööd sellel õhtusel koosolekul. Kena õhtut kõigile. Koosolek on lõppenud. Suur tänu.